kaitseorganisatsiooniga, mis on inimõiguste eh, aktivistidele, et arutada nendega koostööd. tänan tähelepanu eest! suur tänu, volinik Kallas! nüüd arutelu lõpuks on meile esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu nende üle on lõppenud ja hääletama asume kohe. kõigepealt hääletus seitsme resolutsiooni projekti üle, mis puudutab Tai ja Kambodža piiritüli. meil ei ole muudatusettepanekuid tehtud ühisele resolutsiooni ettepanekule. nii et hääletame kohe, kes on poolt, vastu, erapooletu. see resolutsioon on ühehäälselt vastu võetud. nüüd Jeemeni resolutsioon ja surmanuhtlus alaealistele. kuus resolutsiooni ettepanekut on meil pluss üks ühisresolutsioon, sellel on tehtud mõned muudatusettepanekud, kõigepealt number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, samuti vastu võetud ja mu-, osade kaupa hääletus lõike üks üle, kes on originaaltekstiga nõus, poolt, vastu, erapooletu. üks erapooletu, muidu kõik poolt ja nüüd, oi, vabandust enne põhjenduspunkti on üks, esimene muudatusettepanek roheliselt, kes on poolt, vastu, erapooletu. ka see on vastu võetud. ja nüüd hääletus äh, resolutsiooni ettepanekule muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletu. resolutsioon on vastu võetud ja nüüd viimane resolutsiooni ettepanek. David Kato mõrvamine ka siin on meil ühisresolutsiooni ettepanek esitatud ja hääletame kõigepealt lõike kuus üle e, osade kaupa, eraldi hääletus, originaalsõnastus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd osade kaupa hääletus, lõige kaheksa, originaalsõnastus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, järgmiseks hääletus lõike kaksteist üle, originaalsõnastus, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus äh, nimeliselt kogu ühisresolutsiooni projekt muudetud kujul kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. resolutsioon on ilma vastuhäälteta vastu võetud, üks erapooletu. nüüd on meil mõned teadaanded. nõukogu esimesel lugemisel on vastu võtnud dokumendid, mis on edastatud ka nõukogule, pealkirjad on, pannakse protokolli kirja, kolme kuu jooksul on võimalik alates homsest esitada pretensioone. ehk siis kaheksateistkümnendast veebruarist selle osa